dice come, come dice So good uh, afternoon everybody. ja tere pärastlõunat kõigile nüüd. kuulutame meie viiesaja neljakümne neljanda täiskogu istungjärgu siin Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees avatuks. Äh, järgmised on lahkunud meilt. Gabriele on nüüd parlamendisaadik, on tagasi astunud siit. meil on ka mõned uued äh, ametisse määramised kuuendast juunist, aga need isikud ei ole kohal. härra Raadev esimesest eh, grupist Bulgaariast. tema on Boidar Tanevi asemel Eko ja Ten sektsiooni hakkab ta kuuluma. härra Ferrando Portugalist grupp kaks on kohal. palun näidake ennast. tervitame teid. Mari-, Maria Soarese asemel on ta äh, ja NAT ja REX sektsiooni hakkab kuuluma. ja Sofia Austriast teine grupp, Sofia Raitseker, Austria, palun, kus te olete? tere tulemast ja asendate Wolfgang Greifi ja ECO, SOC sektsioonidesse ja CCMI-sse hakkate kuuluma. nii palju siis kvoorumist ja meil on vaja ka päevakorra projekt siin heaks kiita. ma ei näe, et kellelgi mingeid küsimusi oleks päevakorra projekti kohta. nii et loeme selle kinnitatuks ja edasi kiidame heaks viimase täiskogu protokolli. täiskogu toimus viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal mail kaks tuhat üheksateist. kas kellelgi on vastuväiteid protokolli osas? ei ole. seega heaks kiidetud. ja edasi presidendi sõnavõtt. ma olen kõne valmistanud ette, see on üheks tunniks, kuna meil on täna aega mis tegelikult ei ole tõsi. suur mitte autoriseeritud manifestatsioon on praegu linna keskel ja istusime liikluses kinni tükk aega. nii, meie täiskogu toimub Euroopa jaoks väga tähtsal ajahetkel pärast Euroopa Parlamendi valimisi paar nädalat tagasi oleme me nüüd äh, ühe päeva kaugusel tavapärasest ülemkogust, aga see on väga erakordne ülemkogu. Euroopa Liit peab otsustama strateegilise tegevuskava järgmiseks viieks aastaks ära ja ka langetama otsuse selle kohta, et kuidas äh, hakkab olema poliitiline tasakaal institutsioonides eelseisval perioodil ja kes valitakse Euroopa Komisjoni presidendiks. Te juba teate märkustest, säutsudest, blogidest ja mõttevahetusest, et Euroopa Parlamenti valimistel oli väga suur aktiivsus üle, üle viiekümne protsendi, see on enneolematu aktiivsus ja me võime ka pisut uhked olla selle üle, sest meiegi oleme natuke panustanud oma komiteega sellesse tulemusse. ja me näeme kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, et kodanikuühiskond on väga tähtsat rolli ja lausa ainulaadset rolli seekord etendanud ja motiveerinud inimesi hääletama minema ja arutlema Euroopa tuleviku üle. tulemus on nüüd silmaga näha. samas populistlikud liikumised ei võtnud võimust, võimust nii nagu kardeti, ehkki mõnedes riikides nad on olnud edukad, aga kardeti, et tulemused äh, on hullemad ja kui me vaatame äh, teist juulit, mm, ja milline on siis Euroopa Parlamendi koosseis, siis te näete, et hirmud ei saanud teoks ja nüüd on meil viis aastat veel, et tulevast Euroopat kujundada ja me ei tohi sellest võimalusest äh, loobuda. jah, tohutud investeeringud on ju tehtud sellega, et inimesed on niivõrd pühendunud olnud valimisprotsessis ja nüüd tahab rahvast saada ka konkreetseid vastuseid, sest kui neid vastuseid ei saada, siis järgmisel eh, viiel aastal edasi võib populismilaine tugevneda. ma arvan ka, et Euroopa Parlament nüüd pärast valimisi saab olla ka eh, prominentsem ja neli peamist Euroopa-meelset fraktsiooni, Rahvapartei sada seitsekümmend üheksa liiget, Sotsiaaldemokraatlik sada viiskümmend kolm liiget, ex-ALDE fraktsioon, nüüd on Renew Europe selle nimi, paar päeva tagasi muutus nende nime, sada kuus liiget ja Rohelised EFA seitsekümmend viis liiget. nii et need kaks viimast fraktsiooni on oluliselt kasvanud ja need neli parteid koos moodustavad rohkem kui kahe, kaks kolmandikku Euroopa Parlamendi saadikutest, viissada kolmkümmend. me ei tea, milline äh, lõppkokkulepe sünnib parlamendis teisel juulil, aga me võime äh, võtta teadmiseks, et möödunud nädalal nelja peamise poliitilise jõu juhid äh, tegid ühisavalduse, et töötavad üheskoos Euroopa Parlamendi tööprogrammi osas. ja täna hommikul endine ALDE, siis nüüd Renew Europe, eh, valis omale ka esimehe uueks perioodiks ja eh, ka Rahvapartei Äh, Manfred Weber Saksamaalt, Baierimaa Vabalt Liidumaalt on EPP juhiks ja äh, Hispaaniast Iratse Garcia on äh, sotsiaaldemokraatide juhiks ja Dacian Ciolos, endine volinik ja Rumeenia peaminister, on nüüd ALDE juht ja Rumeenia peaministriks olles öö, öö, oli tema ka vastutav kodanikuühiskonnaga peetava dialoogi eest ja eraldi ministeerium loodi nende teemadega tegelemiseks. Ska Keller ja Lamberts on roheliste eesotsas ja Alan Smith on EFA, see on siis Roheliste eh, Liidu juht. EFA juht. Eh, nii et parlament Äh, on kokku tulemas nüüd teisel juulil täiskoguks. homme ülemkogu alustab sellest, et võtab vastu strateegilise kava järgmiseks viieks aastaks. ja arutatakse ka MFF-i äh, võimalikult peatselt on vaja käivitada ka MFF-i üle läbirääkimised ja räägitakse ka Euroopa poolaastast. aga pärast äh, plenaartööd ka äh, peavad nad kokku leppima institutsioonide juhtide küsimuses. see ei ole sugugi lihtne, väga palju läbirääkimisi on juba peetud ja on võimalik, et, et ülemkogu tuleb veel kord kokku kokku kolmekümnendal juunil, esimesel juulil. see on üks päev enne Euroopa Parlamendi asutavat täiskogu. see näitab, et eh, kuivõrd raske on kokku leppida kõiges nüüd pärast Euroopa Parlamendi valimisi. loodetavasti eh, jah, tehakse hea strateegiline valik ja ka võetakse arvesse neid signaale, mis Euroopa valimis, valijate hulgast on saadud. nagu te teate, strateegilise kava projekt on juba olnud liikvel, ehkki ta on kuulutatud konfidentsiaalseks, sellele vaatamata Äh, ja ma olen pisut pettunud, et jätkusuutliku arengu agenda aastaks kaks tuhat kolmkümmend ei ole veel kinnitust saanud. mõned delegatsioonid on selle eest tugevalt seisnud ja me teeme seda ka edaspidi nüüd kliimamuutused ja roheline õiglane sotsiaalne Euroopa on leidnud rõhutamist dokumendis, samuti kodanike kaitsmine, pea, põhivabadused ja väärtused, tugev majandus ja Euroopa Liidu rolli tugevdamine globaalsel areenil. Need on teemad, eh, kus ka meie Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee saab juhi rollis olla, me oleme sellega tegelenud äh, viimastel aastatel, oleme olnud väga suutlikud, siin meil on head sidemed nende teemadega tegeleda, aga me ootame ära kõigepealt lõppdokumendi. loodetavasti äh, homme õhtuks kiidavad meie juhid selle heaks. Äh, viimastel nädalatel oli meil mitmeid kohtumisi, sealhulgas ka Roomas Tiziano, meie sõber, äh, äh, võõrustas meid Roomas ja arutelu peateema oli jätkusuutliku arengu agenda ja sotsiaalsamba rakendamine. reedel kohtumise lõpul sai heakskiidu ka väga auahne järelduste tekst ja me tuginesime siis ÜRO kaks tuhat viisteist kinnitatud otsustele ja ülemkogu otsustele ja käsitlesime selles lõppdokumendis meie horisontaalseid prioriteete Euroopa Liidus. jätkuvalt äh, seisame nende prioriteetide eest, see ei ole eesmärk iseenesest, aga järjekordne samm meie töös ja enne kui lõpetan, tahan öelda, et hommikul oli mul võimalik ka Euroopa arengupäevadel osaleda ja sõna võtta. ja peateema sel aastal on ebavõrdsuse vastu võitlemine. ja uued strateegilised partnerlussuhted Aasiale, Aafrikale ja Ladina-Ameerikale pakutakse välja. Euroopa eh, tahab, et sellest agendast saaks meie suhetes teiste kontinentidega selline kondikava. ja me kõik oleme veendunud selles, et kodanikuühiskond, sidusrühmad, erasektor, mitteriiklik sektor, ükskõik kuidas te seda kutsute, siis äh, peab olema nende uute partnerlussuhete keskmes sest jätkusuutliku arengu agenda saab edasi liikuda ainult siis, kui kõik partnerid on kaasatud, nii erasektor kui ka avalik sektor. suur tänu, et kuulasite mu ära. ja enne kui ma oma sõnavõttu lõpetan, väljendan ka rõõmu, et saan tervitada siin meie lähedast sõpra, härra Pataljeri. enamik meist tunnevad teda. ta pidi eemal olema pikka aega. aga nüüd on mul hea meel tõdeda, et te olete tagasi siin ruumides ja tervitagem teda aplausiga vahetan keelt ja hakkame nüüd vastu võtma siis meie arvamusi, ehk siis äh, aruteluta hääletatavad arvamused. kõigepealt äh, int kaheksasada seitsekümmend üks, Euroopa Sotsiaalmajanduse Ettevõtete õigusraamistik, raportööriks on Alan Coeur. hääletus algab Sei sicuro? Eh, hääletus lõppes. sada viiskümmend kaheksa poolt, üks erapooletu, üks eh, vastu kedagi ei ole. vastu võetud. ja nüüd siis NAT seitsesada seitsekümmend neli. liidu elanikkonnakaitse kaitsemehhanismi ja selle muutmine pana Kiotis kohtas ja hääletus algas. hääletus lõppes sada seitsekümmend poolt, üks vastu, neli erapooletut, vastu võetud. õnnitleme. ja nüüd hääletame ECO nelisada kaheksakümmend kuus arvamust, Euroopa investeerimiskava, ülevaade ja edasised sammud. raportöörid on Peeter Zahratnik ja Javier Tots-Orrit, hääletus algas hääletus on lõppenud, võime lõpetada hääletuse. Jacek siiski soovib midagi öelda kodukorralises küsimuses. vabandan, äh, aga minu eelmine hääletus ei läinud arvesse, ma hääletasin poolt ka eelmise puhul, vabandust. Äh, vabandust, tõesti, ma ei pannud seda tähele, ütleb härra esimees. hääletus lõppes, sada seitsekümmend üheksa poolt, kaheksa erapooletut, vastu võetud ja üks hääletus poolt veel juurde äh, eelmisele hääletusele, mis juba vastu võeti. ja enne kui annan juhtimise üle Isabel Kanjale, keda tänan selle äh, lahke abi eest, sellepärast et mul on väga tihe päevakord täna pärastlõunal passer cet après-midi. Okay. So uh, we have a possibility to anticipate. meil on võimalus äh, üks hommehommikune arvamus ettepoole tõsta. me saime just selle info kätte, sellepärast ei saanud varem sellest rääkida homme hommik on väga tih-, tihe programm meil, nii et väga hea oleks mõned asjad tänasesse pärastlõunasse tuua. raportöör tuleb varem kohale, nii et kui täiskogu on päri sellega, siis teeme ettepaneku, et äh, äh, et Raimond Henksi ja Kristof Stanislav Paloni ettepanek TEN kuussada üheksakümmend kaks tuuakse tänasesse. kas kellelgi on midagi selle vastu? ei ole suur tänu teile ja Isabel, nüüd jätan ma siis juhtimise sinu hooleks. aitäh kõigile. no no ei tähta ära, siis oli. Buenas tardes a todas y a todos. Seguimos entonces. tere õhtust kõigile jätkame oma päevakorraga. mis tähendab seda, et äh, räägime nüüd arutatavatest arvamustest. esimene, mis meie päevakorras on, ECO nelisada seitsekümmend üheksa, ettevalmistav arvamus, majanduslik lähenemine ja konkurentsivõime Euroopa Liidu makropiirkondade riigiülestes klastrites raportööriks on Dimitris Dimitriadis, palun, teil on sõna, härra. Tiene el ponente cinco minutos. Five minutes, please. viis minutit, palun. suur tänu, proua esimees. tere pärastlõunat kõigile jällegi räägime täna täiskogul makromajanduslikust lähenemisest ja makropiirkondade strateegiast. räägime kõikidest nendest probleemidest, millega oleme olnud silmitsi viimasel aastakümnel makropiirkondadega seoses. aga mis on selle dokumendi juures erilist? see dokument on läbinud väikese seikluse, kui nii võib öelda, kõigepealt oli tegemist algatusraportiga, algatusarvamusega ja kui äh, Rumeenia eesistujaks sai, siis äh, kujunes sellest ettevalmistav arvamus, sellepärast et Rumeenia eesistuja tõi makropiirkondade strateegia ja toonastrateegia oma eesistumise prioriteetide hulka. ja seetõttu otsustas meie komitee muuta algatusarvamuse ettevalmistavaks arvamuseks ning selle teise arvamuse juures on oluline veel ka see, et esimest korda analüüsime me väga põhjalikult klastrite rolli. klastrid on äh, lahenduseks paljudele probleemidele makropiirkondlike strateegiatega seoses. meie uurimisrühmal tahaksin presidenti Palmeerit ja Mendozat tänada ja kõiki uurimisrühma liikmeid ka Äh, meil oli võimalus uurimisrühmaga käia Rumeenias, meil oli suur kuulamine, kus oli väga palju osalisi Bukarestis ja ka väike kuulamine Brüsselis. komisjon suhtub skeptiliselt sellesse teemasse ning me oleme rääkinud väga paljude koosolekute käigus makropiirkondlikust aspektist, peamiselt volinik Gretuga, kes ei saa praegu, täna kahjuks siin olla, sellepärast et tal on teisi kohustusi, ta lubas kohale tulla, et minuga koos seda arvamust tutvustada, aga paraku ta ei saanud Brüsselisse täna tulla. selles äh, dokumendis äh, analüüsime põhjalikult kahte teemat, kõigepealt klastreid ja siis äh, toonitame ka bürokraatia probleemi tõsidust. kuid minu kogemused siin komitees on olnud mul võimalus sellest rääkida palju. minu kogemused näitavad seda, et makropiirkondlike strateegiate probleemiks on ühenduvus, meil ei ole häid ühendusi nelja makropiirkonna vahel ja Äh, Aadria merepiirkond, Ioonia merepiirkond, äh, seal on ühendustest puudu ja olen saanud äh, sellele ühendumise probleemile juba korduvalt varemgi tähelepanu juhtida. kui tuleb näiteks laua äärde linnapea Splitist, Tiranast ja Belgradist, ning vabaühenduste esindajad nendest riikidest ja mõningad kohalike omavalitsuste esindajad või kodanikuorganisatsioonide ühendajad ühest või teisest riigist. kõik nad tulevad kokku ja püüavad leida Euroopa projekte ja probleeme, et rääkida Aadria mere ja Joonia piirkonna probleemidest. mis te arvate, kas siis on mingeid ühendusi nende filosoofiate vahel. väga raske on näha, kuidas me saame neid väga erinevaid filosoofiaid ja lähenemisviise ühendada. makropiirkondlikus lähenemises Donau ja Aadria ja Ioonia vahel on väga suuri erinevusi. parimaks kogemuseks on olnud Balti lähenemine Alpides ei ole ka selliseid probleeme nagu teistes makropiirkondades ja nüüd äh, siis äh, on meie päevakorras ka ühenduvus Musta merega, makropiirkond, Doona äh, makropiirkond ja Must meri on tulnud meie päevakorda, suur tänu! suur tänu, suur tänu ka raportöörile. nüüd lõpetame üldarutelu. ennem annan sõna härra Baratile, kellel on sõna kaheks minutiks. suur tänu proua esimees. kallid kolleegid, hea raportöör, teie töö oli suurepärane. kui teil oli aega ja lugesite uurimuse läbi, siis võisite tõdeda, et äh, teadus teaduses katsetatakse kõiki neid mõtteid, äh, mis on olnud makro majanduslike strateegiate aluseks. tahaksin tänada raportööre, eksperte, kes selles töös on osalenud. mina olen juhtinud tähelepanu headele asjaoludele, kuid peaksin natukene ka kritiseerima seda, mida teeb komisjon ja mida teevad poliitikud paistab, et komisjon ja poliitikud ei ole teadlikud sellest, kui oluline võib olla makropiirkondliku koostöö roll mõelge nendele riikidele, mis makropiirkondlikus koostöös osalevad, mõelge seda, et valitsused muudkui muudavad oma ideoloogiat ning makropiirkondlik koostöö võiks sellises maailmas olla stabiilsuse andjaks. piiriülene koostöö ammutaks sellest hoogu juurde on mitmeid piirkondi, kus selline koostöö oleks võimalik mitte ainult Euroopa riikide vahel, vaid lausa ka kolmandate riikidega. meie uuringus sellest küll ei räägita, aga arvan, et väga oluline oleks juhtida tähelepanu asjaolule, et on selliseid äh, algatusi, mida tuleks toetada Vahemere piirkonnas. tahaksin tänada härra Dmitriadist konstruktiivse lähenemise eest, ta kohtles kõiki meie ettepanekuid äärmiselt konstruktiivselt. härra Mendes de Castro, samuti kaheks minutiks, palun olge lahked, aitäh teile, suur tänu, lugupeetud esimees, tahaksin tänada raportööri Dimitris Dimitriadist kokkuvõtte eest kõigi muudatusettepanekutega kokkuleppele jõudmine ei olnud sugugi mitte kerge. samas see näitab, kui oluline on äh, piirkondlik poliitika, mida tehakse kohalikul tasandil ja mis koondub siis makropiirkondadesse. makropiirkonnad aitavad sellise kohaliku poliitika positiivset mõju mitmekordistada ning piiriülene poliitiline tegevus äh, ammutab sellest kasu makropiirkondade mõistet on kasutatud oma kümme aastat ja nüüd on õige aeg, et seda hinnata. vaadata, millised on makropiirkondliku majandustegevuse väljakutsed, kuidas on selline lähenemisviis mõjutanud tööturgu ja majandust kuidas on lood äh, keskkonnasäästlikkusega ja digitaliseerimisega, äh, kuidas on lood kahe tuhande kolmekümnenda aasta säästliku arengustrateegiaga. raport on päris kõva kah pähkel, võttes arvesse seda, et makropiirkondlik poliitiline tegevus peaks olema tõhus ja see eeldab poliitilist äh, kompromissi sellisel puhul on võimalik äh, võrgustikke tugevdada ning sotsiaalpartnereid kaasata. kui me nüüd vaatame seda ettepanekut ning vaatame seda, mida on vaja selles äh, raamistikus, siis meil on vaja oma haldusvaldkondi, visualiseerimisvaldkondi, mis oleks seotud kohapealsete inimestega. suur tänu ja kolleeg Pietkevit, palun palusin äh, sõna sellepärast, et tahtsin oma toetust avaldada sellele arvamusele ning ka mõned kommentaarid lisada. see arvamus on väga hästi koostatud ning äh, see on väga hästi kooskõlas rahvusvaheliste tendentsidega. eile ja üleeile toimus Genfis maailmatasandi foorum, kus olid kohal esindajad kõikidest maailma osadest ja räägiti just nimelt piirkondlikust koostööst, klastritest. mitu korda räägiti sellest, isegi härra Klaus Schwab maailma majandusfoorumi asutaja toonitas, et üleilmastumine peab olema kaasav mis tähendab seda, et piirkondadest tulevad, altpoolt üles tulevad lahendused on väärtuslikud ja klastrite väärtus äh, suureneb veelgi. see on, me räägime siin Euroopast, Euroopa piirkonnast, aga see on üldiselt hästi kooskõlas äh, arengusuundadega kogu maailmas. õnnitlen arvamuse koostajat ning tänan. suur tänu ja kolleeg Kratšik, palun, teil on sõna. suur tänu, proua esimees. aitäh, et mulle sõna andsite. mina tahaksin avaldada toetust endalt ja oma rühmalt töö eest selle teemavaldkonnaga seoses piirkondlik ja makropiirkondlik koostöö Vahemere valdkonnas Donau äh, piirkonnas, äh, Balti strateegia valdkonnas on meil korraldatud nii mõndagi, mitte ainult Balti strateegia puhul on äh, minu arvates ka teise, ülejäänud kolme makropiirkonna puhul nii paljugi positiivset, väga palju mastaabisäästu ja ja nii edasi Euroopa Liidu institutsioonid peaksid mõju suurendamisele ka omalt poolt kaasa aitama. meie institutsioon peaks olema makropiirkondlikud äh, lähenemisviisi toetav. me ei peaks Euroopa-üleseid algatusi küll õõnestama või neid küsimärgi alla seadma, vaid äh, peaksime ähm, aitama kaasa sellele, et liikmesriikide vahel oleks rohkem ühtekuuluvust ja heade tavade vähend-, vahetamist tänu Euroopa toetusele võib äh, sellest nii mõndagi kasu olla, suur tänu selle arvamuse eest, ma arvan, et me oleme makropiirkondlikku lähenemist toetanud aastaid ja, ja see on õige tee, mille oleme valinud, aitäh. suur tänu, härra Haakin. suur tänu, esimees ka mina sooviksin avaldada tunnustust raportöörile arvamuse koostamise eest, olin uurimisrühma liige. mulle meeldisid iseäranis kaks asja. kõigepealt meie lähenemine oli väga laiapõhjaline, väga paljud eksperdid osalesid selles kuulamises kuulasime, mis neil öelda oli, tegime koostööd nende ekspertidega, meie raportöör tegi koostööd. olime äärmiselt avatud. seda ei tule just sageli ette arvamust ette valmistades. ja ma arvan, et selline avatus oli igati hea. teiseks, makropiirkonnad on uus töövahend, integreerib, nad integreerivad liikmesriike aga mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriike, vaid ka naaberriike, Euroopa Liidu naabreid. makropiirkondlik lähenemine aitab meil ühiselt uusi projekte ette valmistada. selles arvamuses räägitakse klastritest, aga need klastrid on põhimõtteliselt lihtsalt äh, viis, kuidas teha koostööd piirkondade vahel. see mõte on hea sellepärast et selline lähenemisviis võib olla tõhusam kui ühtekuuluvuspoliitika. olen makropiirkondade suur fänn ja olen teinud ka TEN koostöös tööd selle kallal ning leian, et see arvamus on igati õige. suur tänu. kolleeg Palmieri, palun. suur tänu, proua esimees tahaksin siinkohal kasutada võimalust ning ähm, tänada raportööri Dimitris Dimitriadist ja meie uurimisrühma tehtud töö eest. meie ees on täna suurepärane arvamus ning usun, et selles arvamuses on täielikult võetud arvesse Rumeenia eesistuja taotlusi. makromajanduslik ähm, poliitika võib olla väga tähtsal kohal arengupoliitika töös ning ühtekuuluvuse suurendamisega seoses. samas, kui me vaatame tänast arvamust, võime tõdeda, et tulemused ei ole veel päris nii, nagu me sooviksime neid näha väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning inimesed, kes töötavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes, on pidanud kannatama kahekordse surve all. majanduskriis ühelt poolt, aga samas ka üleilmastumise surve. tööjõu koolitamine, pidev koolitamine, väikeste keskmise suurusega ettevõtete koolitamine piirkondlikes klastritesse võib mängida väga tähtsat rolli aga mida see tähendab? see tähendab seda, et meil on vaja finantsilist toetust sellisele koolitusele ja väljaõppele. raportöör rääkis äh, kommunikatsioonist ja ühtsusest ja ma olen veendunud, et te kõik teate, kuidas see võib mõjutada klastreid ja piirkondi me püüame äh, luua piirkondade üleseid äh, klastreid ja see on tervitatud mõte, suur tänu raportöörile. nüüd oleme üldaruteluga ühele poole jõudnud, väga palju positiivseid kommentaare esitati, nüüd annan veel sõna meie arvamuse koostajale, et ta saaks kõigile sõnavõtjatele vastata. suur tänu, proua esimees, tahaksin teid tänada nende lahkete sõnade eest, härra Parat ütles äh, midagi, mis mul küll meelest ära läks, aga ütles, et küp-, Küprose eesistumise ajal meie koostasime ainsa institutsioonina Vahemere makropiirkondliku strateegia kohta arvamuse ning esimest korda kutsus komisjon üles meid koostööle uue lähenemise kallal Vahemere piirkonna kohta. see on üks osa minu elust, olen nõus härra Paratiga, seda on hädasti vaja ning loodan, et äh, järgmise komisjoni koosseisu ajal see mõte tuleb jällegi töölauale. sellega seoses oli mitmeid probleeme, peamiselt poliitilisi probleeme, aga igal juhul hakkasime äh, Mare peadirektoraadiga töötama uue sinise majanduse projekti kallal Vahemere läänepiirkonna kohta. ma olen veendunud, et makropiirkondlik lähenemisviisi on üks meie relvi siin kom-, komitees ning äh, peaks olema meie piirkondliku koostöö aluseks, aitäh. muudatusettepanekuid ei ole, nii et äh, asume kohe hääletama, hääletamine on alanud Le vote est fermé. Alors, euh, hääletus on lõppenud. Pour, un contre euh.... kakssada kaks poolt, üks vastu, suure häälteenamusega vastu võetud. Je demande au rapporteur paluksin, et raportöör jääks siia, sellepärast et nüüd vaatame edasi, ECO nelisada kaheksakümmend üheksa euro rahvusvahelise rolli tugevdamine kaks raportööri ning paluksin äh, raportööril härra von Brockdorfil tulla siia poodiumile. Äh, Alors, je vais donner trois minutes au rapporteur. ja äh, annan siis äh, kolm minutit mõlemale raportöörile äh, ja siis alustame aruteluga. opiniooni tänalises rool tal Munita Euro. see jätkan malta keeles, see arvamus analüüsib euro rolli ning soovib, et see valuuta ka rahvusvahelisel tasandil tugevneks, hoolimata sellest, et euro on rahvusvahelistel turgudel äh, teiseks tugevam valuuta, ei saa me sellega piirduda, me peame seda ka rahvusvahelisel tasandil jätkuvalt tugevdama. ning see on liikmesriikide huvides, euroala riikide huvides, aga ka Euroopa Liidu huvides eh, üldisemalt. nüüd, kus taaskord protektsionism kerkib esile ning mitmetasandilised rahvusvahelised läbirääkimised on tupikseisus, peaks euro aitama tugevdada Euroopa Liidu rolli rahvusvahelisel tasandil ning see on oluline ka geopoliitilises mõttes. kuniks Euroopa Liit räägib ühel jõulisel häälel, mitte nii, nagu juhtus Hiina algatusega seoses. kui meil oli üks vöönd, üks teeprogramm. nüüd selleks, et euro tugevdada, peab euro konkureerima USA dollariga, valuuta rolli tuleb tugevdada energia, transpordi ja lennunduse valdkondades. samal ajal Euroopa Liidu majandus euroalas peaks kasvama taristu, hariduse ja sotsiaalvaldkondades arvamus toob selle selgelt välja, me ei saa saavutada tugevamat ja kestlikku majanduskasvu, kui me ei arvesta sotsiaalse mõõtmega, ainult nii on meil liikmesriigiti suurem sotsiaalne lähenemine. oluline on ka euro tugevdamiseks rahaliit, majandusliit ning pangandus- ja kapitaliliit see kõik on vajalik selleks, et saaksime astuda järgmisi samme. kui Euroopa Liit äh, vapralt edasi ei liigu, eriti mis puudutab suhtlust Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga, siis jääme maha ning see on kahjulik Euroopa kodanikele. nüüd annan sõna kolleeg Dimitrisele, aga tahaksin tänada tänada kolleegi abi eest selle arvamuse koostamisel. Eh, jah, kõigepealt ma tahan tänada suurepärase koostöö eest, mis meil oli ja suur tänu ka meie uurimisrühma juhile ja kõigile osalistele jah, tegemist on äh, väljakutsega. Äh, euro, euro rahvusvaheline roll on üliaktuaalne teema Euroopa Liidu jaoks ka järgmistel aastatel. ja me oleme kuulnud, mida president Juncker on sellele öelnud, ta on ikka ja jälle öelnud, et järgmine äh, suur arutelu seisab meil ees euro üle, Euroopa Liidu vääringu üle ja komisjon on leidnud, et euro peab veelgi tähtsamat rolli etendama ja tugevnema. meil on olnud nüüd ka võimalik eh, esimest korda nii tihedalt koostööd teha ka Euroopa Keskpangaga ja äh, nemad tulid meie juurde, ma ei arva, et seda varasemal ajal nii sagedasti oleks ette tulnud ja äh, nemadki andsid oma panuse meie arvamuse koostamisse, nii et mm, teisedki sotsiaalpartnerid osalesid meie töös ja kui meil õnnestub ka invest-, investeerijatele selgeks teha, kui oluline euro roll tulevikus on, siis seegi on tähtis. rahvusvahelised turud peavad tõesti näitama meile, et euro on tugevnenud, et tegemist on ülemaailmse äh, vääringuga, mida kasutatakse ka valdavalt energiasektoris ja kui rahvusvahelised investorid hakkavad laiemalt kasutama eh, eurot eh, rahvusvahelise instrumendina, siis muutubki euro üleilmseks vääringuks. sellest me siin räägime, tähtis on, me kogu aeg vaataksime turgude poole, sest eh, ei saa ükski instants tegelikult otsustada euro üle, vaid ikkagi turud on need, kes otsustavad, kas tegemist äh, saab olema sama rahvusvahelise vääringuga nagu USA dollar on. Merci, merci beaucoup uh,. On... suur tänu. Läheme nüüd edasi. ja meid ootab ees arvamuse arutelu Colin Houston Paava. Dank u wel, mevrouw de voorzitter komplimente on raportöör. suur tänu. õnnitlused raportöörile ja kaasraportöörile, see on väga huvitav ja oluline teema, oleme seda juba pikka aega käsitlenud ning kindlasti püsib see päevakorras ka tulevikus me räägime sellest, et euro muutuks rahvusvaheliselt olulisemaks vääringuks ning raportööridel on õigus, meil on vaja ühetaolist fiskaalsüsteemi, majandus- ja sotsiaalpoliitikate lähendamist, et euro puhul oleks tagatud stabiilsus. seda üleöö ei saavuta ning see on olnud üks euro seniseid nõrk nõrkusi ning seega peame ka sellele keskenduma, nii nagu ka raportöörid õigesti välja tõid. lõikes neli kuus räägitakse euro stabiilsusest ning äh, tuuakse välja euro kasvav olulisus rahvusvahelisel tasandil, mitte ainult VKE-de ligipääs kapitaliturgudele. oluline on just Äh, väikeettevõtete rahastamine, neil on keeruline kapitaliturgudele ligi pääseda ja euro on siin oluliseks võimaldajaks, sellepärast et see saab nende jaoks märkimisväärselt ohte äh, vähendada. ja lõpetuseks. eurot kasutatakse üha rohkem rahvusvahelisel tasandil eriti mis puudutab liitumisi ja ülevõtmisi. mõnede tehingute puhul kasutatakse jätkuvalt äh, dollareid, aga üha rohkem nii Euroopa sees kui ka väljaspool Euroopat äh, kasutatakse vääringuna eurot, mis iseloomustab euro kasvavat rolli, arvestades, et seda kasuta-, vaadatakse nüüd ka Euroopa Liidust väljaspool. suur tänu veel kord raportööridele. aitäh. järgmisena Philippe de Buc. suur tänu. ka mina tahaksin õnnitleda raportööri ja kaasraportööri mul oli suur au olla uurimusrühma liige, meil oli huvitav arutelu ja ma tahaksin tänada ka sekretariaati selle eest, et nad korraldasid tõesti suurepärase kuulamise, kõik sidusrühmad olid kaasatud ning see on kindlasti meie arutelusid valgustanud. kahtlemata euro on ja jääb tugevaks vääringuks. muuseas, eelmisel neljapäeval avaldati alati keskpanga poolt äh, seotud teemal dokument ja olukord on paranenud, kuna Venemaa müüs sada miljardit eurot ja asendas need siis samas väärtuses eurodega. avalikkuses ja erasektoris on juht rollis ikkagi USA dollar, aga kui me tahame edu saavutada, siis me peame vaatama sissepoole, mitte väljapoole, sellepärast et vääring on usalduse esindaja ning seetõttu me peame omad asjad korda ajama. meil on vaja tugevat poliitilist liitu Euroopas, sest see toob välja vääringu tugevuse ning meil on vaja ka Euroopa Liidu majandust tugevdada. me võime ja peamegi analüüsima seda, kuidas parandada Euroopa Liidu ro- või euro rolli rahvusvahelistes tehingutes, lennunduses, liitumistes, ülevõtmistes, ka laiemalt ärimaailmas ning lõpetuseks ma arvan, et juba mõnda aega on euro teisel kohal, aga mm, kolmandal kohal kohe meie järel on Hiina vääring, seega me peame ka seda silmas pidama. igal juhul suur tänu veel kord raportööridele selle väga hea arvamuse eest. suur tänu ja nüüd saab sõna Stefan Omalje, palun suur tänu. tahaksin õnnitleda raportööri ja kaasraportööri tehtud töö eest väga,. väga-väga oluline päevakajaline teema, mis kindlasti ka lähiaastatel oma olulisust ei kaota. euro, nagu me teame, on väga oluline vääring kuigi inimesed, mõned inimesed usuvad, et see kukub läbi, samas tõendid näitavad vastupidist. üks aspekt, mida kritiseeritakse, on see, et meil ei ole kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ühtset vääringut. jah, see on Euroopa Liidu nõrkuseks ja see mõjutab ka Euroopa Liidu rolli ja tugevust rahvusvahelistel turgudel. seega, mida rohkem liikmesriike on euroalas, seda tugevamaks muutub nii euro kui ka Euroopa Liit tervikuna aga ma olen natukene mures selle poliitilise õhustiku tõttu, kus me praegu elame, kus üsna tugevad jõud ei soovi sügavamat integratsiooni, see teeb mulle muret, sest mõni riik ühel või teisel põhjusel otsustab mitte liituda euroalaga. see on valik, äh, nii võib ka juhtuda, tulenevalt kriteeriumitest. aga mina olen mures, kuidas suurendada seda konvergentsi, arvestades ka keerulist poliitilist kliimat, mis praegu valitseb loodetavasti antud raport pälvib toetust ja mina loodan, et raportöör ja kaasraportöör jätkavad nende seisukohtade edendamist ka pärast hääletust. ma tahtsin tähelepanu juhtida ka sellele, härra Banieri soovis sõna võtta, aga ta ei saanud sõna. võib-olla ta saab ka praeguse arvamuse osas sõna võtta, aitäh loomulikult. Grazie, president eh,, grazie. suur tänu, aitäh, Stefano. ma tahaksin veel kord tänada raportööre ühiselt tehtud töö eest ning äh, uurimusrühmas tehti ka suurepärast tööd, nagu me kuulsime, oli väga hea kuulamine ning mina julgustan teid seda arvamust väga põhjalikult lugema, sellepärast et see tõesti lükkab ümber kõik need müüdid, mis on seotud ohtude ja kriitikaga, millel ei ole absoluutselt mitte mingit alust, mida kasutatakse siis euro vastu. ma arvan, et meie komitee on suutnud nüüd olukorda valgustada ning suur tänu veel kord raportööridele selle eest. suur tänu Stefano Palmierile ja nüüd loodan, et raportöör ja kaasraportöör äh, on nõus ja Läheme muudatusettepaneku juurde, mille on esitanud John Comer. aga nüüd saavad uuesti sõna raportöör, kaasraportöör. aitäh. VKE-del on võtmeroll ning neil peab olema tagatud ligipääs finantsturgudele ja loob loodetavasti, kui kapitaliturgudega lõpule jõuame, siis nende jaoks ka kulud vähenevad ja see aitab EKE-del areneda. Philipp von, Philipp de Coq mainis äh, seda, et äh, euro on tugev vääring, jah, Euroopa Keskpank on ka seda välja toonud, see on oluline areng ja nagu ka härra Palmieri ütles, euro on oluline vääring, aga me tahaksime, et äh, roll veelgi kasvaks sellistes sektorites nagu energia ja lennundus. seega suur tänu ka Stefano Palmierile. üks viimane märkus. jah, me peame omad asjad eh, joonde ajama, see on oluline, eriti euroalal, aga me peame ka ikkagi väljapoole vaatama ning eh, vastu võtma ühise lähenemise, see aitab meie Euroopa projektil ellu jääda, aitäh! suur tänu! ma oleksin pidanud nüüd rääkima nendest muudatusettepanekutest, tegelikult ju muudatusettepanekuid on üks, raportöörid on sellega päri olnud, kui kõik on päri, siis ma nüüd teen ettepaneku asuda hääletama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 hääletus lõppes. arvamus on vastu võetud, kakssada poolt häält, kolm vastu, kolm erapooletut, õnnitleme teid. Alors, avis SOC 627 renforcé ja nüüd ähm, Sokku sada kakskümmend seitse, õigusriigi edasine tugevdamine liidus, kolm raportööri, Juka Ahtela, Jose Antonio Moreno Dias ja Carolina Dresser-Schmalek.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 meie arvamus õigusriigi edasine tugevdamine on kolme raportööri ühistöö. me kõik oleme pärit erinevatest fraktsioonidest ja see pole sugugi mitte juhuslik. see teema, millest täna räägime, on väga oluline, see on väga oluline Euroopa tuleviku seisukohast. ja me asume rääkima millestki, mis kujundab meie elu järgnevate aastate jooksul, olen selles vähe vähimatki kahtluseta veendunud. õigusriik, õigusriigi olukorda on kajastunud erinevates ähm, erinevates arvamustes ähm,, nii nagu inimõigusedki, sageli koos inimõigustega ja me oleme püüdnud mõelda selle üle, kuidas õigusriigi austamist tugevdada Euroopa Liidus. meie arvamus hõlmab meie analüüsi, meie ettepanekuid selle kohta, kuidas parandada inim-, äh, vabandust, õigusriigi austamist. esimest korda on selline algatus ja me tahaksime, et sellest analüüsist, sellest kontrollist saaks korrapärane menetlus see puudutab äh, linnade, külade ja elan-, elanikke ja me tahame ju, et meie tuleviku üle otsustaksid äh, meie kodanikud. komisjonide lähenemine on äh, väga ennetav, ennetav lähtudes olemasolevatest instrumentidest, õigusriigi ja väärtuste edendamisest meie oma arvamuses toonitame, kui oluline roll on haridusel. haridus on suunatud tulevastele põlvkondadele, aga mitte ainult, ka meie enda põlvkondadele, ka meie ise peame täpselt teadma, millised on integratsiooni, Euroopa integratsiooni plussid ja millised on äh, selle väärtused siin ei ole mängus mitte ainult majandus, Euroopa Liidu loomise ajal oli majandusel tähtis roll, aga see pole kõik. me peame mõtlema, kuidas Euroopa Liit saab toimida ka tulevikus ja selles koostöös on tähtis roll kodanikuühiskonna organisatsioonidel. miks? sellepärast, et just nimelt sellised organisatsioonid satuvad ohtu, kui liikmesriigid liikmesriikides autoritaarsed struktuurid äh, satuvad võimu juurde. ja, ja sellepärast me peamegi mõtlema kodanikuühiskonna organisatsioonidele ning tugevdama selliste kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustikku. leiame, et meil oleks vaja iga-aastast eraldi foorumit, mis võimaldaks nendel organisatsioonidel kokku tulla ja rääkida ajakohastest probleemidest. Uh, ma tänan ja tere õhtust, kallid kolleegid. mina omalt poolt saan lisada mõned märkused ma arvan, et komisjoni teatise lähtepunktiks on see, et rohkem tuleb ära teha selleks, et kaitsta ja edendada õigusriigi põhimõtteid kõikidel tasanditel. ja selleks tuleb kasutada kõiki võimalikke instrumente. nii et selle teatise väärtus on just selles, et käivitab arutelu antud teemal. ja üks peamisi punkte meie jaoks oli selgitada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rolli kogu protsessis, me oleme ju üks sidusrühm. kui kasutatakse kõiki olemasolevaid instrumente ja ka võimalused luua üheks uueks instrumendiks nimelt siduv seiremehhanism Te näete selle kirjeldust meie arvamusse tekstist. ja ma ei saa rääkida siin meie kojast, me oleme siin parlamendis, sellest me ei räägi, meie oleme Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja mis on meie lisaväärtus seireprotsessis? meie ju esindame kogu kodanikuühiskonda, mitte ainult neid organisatsioone, kes räägivad põhiõigustest ja õigusriigist, vaid ka sotsiaalpartnerid, äriühingud, põllumajandussektoris tegutsejad, kogu ühiskond. nii et meil on väga tugev hääl tänu sellele. ja üks aspekt, mis on ka oluline, nimelt äh, uue staatuse kaudu me saame koormat jaotada teiste institutsioonidega ja sidusrühmadega, mitte ainult Euroopa Komisjon, nõukogu ei ole siin vastutavad, vaid meie kõik oleme. ja viimane märkus. minul on ettevõtlustaust ja ma tahaks selgitada, miks õigusriik on oluline ka äriühingutele ettevõtetele. põhjused on ilmselged. kui ei ole sõltumatut kohtusüsteemi mõnes liikmesriigis, siis ei ole ka ühtset siseturgu. toon ühe näite. kohtusüsteem on ju alustala justiitssüsteemile, õigussüsteemile ja ka nendele väärtustele, mille eest me seisame sellele tugineb ka usaldus Euroopa Liidus. Eh, jah, tere õhtust. me kõik ju teame, et praegu ei ole käes kõige paremad ajad meil äh, seda ei õigusriigi seisukohast ega inimõiguste austamise seisukohast. jah, grupi juhina mul on suur heameel selle üle, et meie komitee on nüüd kiiresti reageerinud komisjoni palvele hakata pidama horisontaalset dialoogi. me kiiresti reageerisime. ma arvan, et meil on väga hea reageering. siin selles dokumendis on kirjas meie seisukohad ja see dokument näitab ka, kuivõrd pühendunud meie oleme põhiõiguste kaitsele, inimõiguste kaitsele ja õigusriigi põhimõtete kaitsele kogu Euroopa Liidus. tähtis on, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Äh, hääl oleks ühtne ja kajastaks kogu Euroopa Liidu kodanikuühiskonna seisukohti ja meil oli töörühm, uurimisrühm, äh, kes tegeles nende teemadega, meil oli kolm raportööri ja me korraldasime oma töö nii, et saavutada üksmeel lõpuks ja rääkida ühel häälel. me oleme kõik absoluutselt kindlad selles, kuivõrd oluline on õigusriigi, inimõiguste ja põhiõiguste kaitse ja me tunnustame vabaühendusi, kes selle valdkonnaga tegelevad. ma ainult kahetsen seda, et Euroopa Komisjon on pisut loid olnud, olukord ju mõnedes riikides on tõesti murettekitavaks juba kujunenud. nii et ei saa lihtsalt niimoodi üldsõnaliselt kirjeldada, vaid on vaja konkreetseid samme Euroopa Liidul astuda ja palju rohkem tuleb ära teha ka selleks, et välja selgitada põhjused, miks selline olukord üldse sai tekkida. kuidas saab olla, et Euroopa Liidu liikmesriigid eiravad põhiõigusi? ja me peame ka olema enesekriitilised paraku on asjad läinud liiga kaugele. ja jälle, kas klaas on pooltäis või pooltühi mm, jah, meil on olemas head tegevuspoliitikat ja meil on ka hea oma arvamus nüüd. hästi, nüüd hakkame arutlema. kaks minutit sõnavõtjatele. härra Karatšik. suur tänu ma alustan sellest, ütleb härra Kravtšuk, et äh, tahan tõesti tunnustust avaldada meie raportööridele, väga lühikese ajaga on õnnestunud koostada väga tasakaalus ja selline tihe dokument ja rõhutatakse seda, kuivõrd oluline on õigusriigi põhimõte. jah, selle üle ei olegi siin midagi arutada, me kõik teame, kuivõrd tähtis see põhimõte on. aga avalikkusele ka öeldakse siin dokumendis, et millist rolli meie majandus- ja sotsiaalkomitee saaks etendada. me saame aktiivset rolli mängida ja olla sillaks. jah, olla sillaks ühelt poolt Euroopa Liidu institutsioonid, teiselt poolt kodanikuühiskond liikmesriikides olla sillaks, kui on vaja olukorral täpsemalt silma peal hoida või reageerida, sest asjaolud nõuavad seda. me oleme Euroopa Liidu institutsioon, kes seisab demokraatia, kodanikuühiskonna, inimõiguste mitmekesisuse eest. ja me ei tohi lasta õõnestada õigusriiki, sest äh, õigusriik tagab, et kõik need väärtused, millesse me usume, ka realiseeruvad. ja meil on vaja vaeva näha siin komitees selleks, et ka teised institutsioonid kaasata, käsikäes töötada. ja see otsus, et kaasraportöörid nimetada, oli väga tark otsus ja mina toetan kahel käel seda arvamust Merci beaucoup. La parole maintenant est à Christian Pidvulescu. Nüüd Kristjan eh, Pitelescu, palun. Mulțumesc pentru oportunitate, apreciez și eu. Ma tänan. Minagi eh, tõesti avaldan tunnustust selle kõrge kvaliteedi eest, mis sellel arvamusel on. Eh, õigusriik on meie väärtuste keskmes see on põhimõtteline asi ja nagu raportöörid ütlesid, inimõigused, kodanikuvabadused on midagi, mis on ohtu sattunud. ja põhjuseks on mitmete valitsuste tegemised. meil on vaja ühendada nüüd oma jõud. ja sellepärast ma toetan seda suurepärast arvamust. väga lühikese ajaga valmis see ilma töörühmata, nagu ka meile selgitati ja ma olen veendunud selles, et tulevikus Euroopa Majanduse Sotsiaalkomitee leiab lahendusi, et ka olemasolevad probleemid lahendada, tuleb asju oma nimega nimetada ja mõista seda, et liberaalne demokraatia on ohtu sattunud Äh, rünnatakse liberaalseid vabadusi, inimõigusi. meil on vaja neid õigusi nüüd kaitsta, nagu raportöörid ütlesid. ka mina olen nende muudatusettepanekute vastu, mis tulid kolmandalt grupilt. ja kui vaja, ma võin ka veel sellel pikemalt peatuda. Merci beaucoup. La parole est maintenant à Lech. Suur tänu, Lech Belaski, palun. Dziękuję bardzo. Będę mówił po polsku. E, możemy się w tym komitecie spierać o różne rzeczy. Suur tänu, räägin poola keeles ja me võime rääkida erinevatest asjadest. maksustamisest, kas maksuste, kas me peame mõtlema kiiresti arengu eesmärkide saavutamise poole, säästva arengu valdkonnas maksustamisest võime rääkida, aga me ei või rääkida sellistest teemadest nagu õigusriigi põhimõte, see on jälle üks majandus- ja sotsiaalkomitee algatus, uus algatus, sellepärast et märtsikuus võtsime vastu Mossi arvamuse. härra Moss analüüsib äh, seda, kuidas äh, õigusriigi põhimõte on äh, nõrgenenud mõningates liikmesriikides. tegemist ei ole meie äh, arutelu algusega, arutelu on käinud juba mõnda aega ja me peame jätkata seda arutelu, sellepärast et õigusriik on midagi, mis puudutab meid ja me ei peaks olema liiga lahked selles valdkonnas, ma arvan, et me vastupidi, peaksime nimetama ikka asju õigete nimege, nimega, nimedega. must on must ja valge on valge. ja me ei saa seda teemat lihtsalt vaiba alla pühkida, sellepärast et muidu ei ole võimalik olukorda parandada ja seetõttu see arvamus, millest me siin räägime, on väga oluline. oluline on ka see, mida, milleks liikmesriigid, meie raportöörid meid üles kutsuvad, tuleb olla aktiivsem kasutada kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid, sellepärast et muidu on nii, et me midagi suurt ette ei võta ja tekib olukord, kus mõningaid riike hakatakse kohe ähvardama Euroopa Liidust väljaviskamisega või vahendite pea, peatamisega. peab olema terve rida erinevaid meetmeid, mida tuleks rakendada varakult, see on üleskutse komisjonile ja see tundub mulle äärmiselt oluline kaasraportööride üleskutse. ja äh, punkt kolm Äh, kus äh, räägitakse sellest, äh, milline on nii-öelda õigusriigi diagnostika. mõningates liikmesriikides on õigusriik sattunud ohtu ja seetõttu mul on väga hea meelde, et kolmas rühm on teinud oma muudatusettepaneku. eile osalesin esimest korda nii-öelda ärimeeste projektis mis oli äh, üks ärimees vahistati, siis äh, kolmeks kuuks, siis vahet, lasti jällegi välja, siis vahistati uuesti ja kogu selle aja jooksul ei esitatud mitte mingisugust analüüsi prokuröri poolt. ja ta ei saanud üldse tegutseda, teha oma tööd. aitäh härra esimees, palusin sõna selleks, et äh, tänada kogu südamest meie kolme raportööri. ma tahaksin neid tänada sellepärast, et äh, olles nii vana, nagu ma olen, olen täiesti teadlik sellest, et õigusriigi põhimõtte austamine on Euroopa Ühenduse loomise algusest saadik olnud üks olulisi äh, Ähm, elemente, mis on olnud selle Euroopa Liidu ellujäämise aluseks, äh, hoolimata kõigist meie majanduslikest raskustest, millega oleme pidanud rinda pistma. selleks, et kritiseerida süsteemi, on vaja meil äh, demokraatilist tahet ja me peame äh, ühiskondlikele organisatsioonidele tagama vabaduse palgatöötajad, tööandjad ja teised kodanikuühiskonna organisatsioonid on üks oluline osa demokraatlikust süsteemist. tõesti, suur tänu kolmele raportöörile, nad liiguvad õiges suunas, nõutakse suuremat täpsust komisjonilt, mina ütleksin, on vaja suuremat rangust, kui asi puudutab õigusriigi põhimõtete austamist. ja Kristof Kaminevski, väga sümpaatne kolleeg, on esitanud muudatusettepaneku, tema ko-, kolmas muudatusettepanek on loogiline, aga teised minu arust on lihtsalt arusaamatud paraku. sellepärast, et kui meie, Euroopa institutsioonid, ei suuda äh, kutsuda korrale neid, kes ei äh, austa õigusriigi põhimõtet, kas piirkondlikul või kohalikul või riiklikul tasandil, kes seda veel peaks siis tegema? ja mõned tahavad jääda võimu juurde ükskõik millise hinnaga ja praegusel hetkel on Euroopa Liit elus vaid sellepärast, et me ei ole leppinud sellega, et keegi tallub kodanike õigusi jalge alla ja ka luba kodanikele vabadust, õigusriigi põhimõtet tuleb austada kogu Euroopa Liidu territooriumil, suur tänu teile tähelepanu eest ning loodan, et kõik hääletavad selle arvamuse poolt. Merci, Georges. Et la parole est à Stéphane Buffetot. Merci. suur tänu, Stefan. suur tänu. Euroopa Liit äh, räägib sageli õigusriigi põhimõttest ja natukene on siin erinevusigi nii-öelda geomeetrilisi erinevusi ja mida see õigusriigi põhimõte üldse tähendab. võtame näiteks Prantsuse Vabariigi. meil on oma põhiseaduskohus, meie põhiseaduskohtu liikmed määratakse ametisse ainult poliitiliste organite poolt. ei ole mitte mingisugust juriidilist pädevust või põhiseadusõiguslikku pädevust vaja nende puhul kolm nimetatakse presidendi poolt, kolm peaministri poolt, kolm Rahvusassamblee pealt ja kolm senati presidendi poolt. ja, ja kõik ja ka meie meedianõukogus nimetatakse poliitiliste organite poolt liikmed ähm, vabariigi president, Rahvusassamblee president, senat nimetab liikmed ja kui nüüd, kuidas siis me saame käsitleda õigusriigi põhimõtet? Poolas on äh, õigus, äh, põhiseaduskohus, mille nimetame ametisse äh, poliitiline organ ja president, tuletaksin aga meelde, et Poolas on põhiseadus õiguslik süsteem selline Ehm, nagu Prantsusmaal ei ole, selliseid kontrollimeetmeidki Prantsusmaal ei ole. Euroopa Komisjon suhtub äh, õigusriigi põhimõttesse äh, õigus,, peab õigusriigi äh, põhimõtet hindama, ehkki seda määratletakse väga erinevalt ja praegusel hetkel on see väga keeruline kui on tegemist mingisuguse õigusriigi põhimõtte äh, rikkumisega ja ma Kamineski muudatusettepaneku poolt hääletan ja hääletan äh, sellisel juhul raporti vastu, kui Kamineski muudatusettepanekuid vastu ei võeta. aitäh, Stefan! ja nüüd on raportööridel võimalus vastata kõigele sellele, mida arutelu käigus öeldi. aitäh! suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin tänada teid selle toetuse eest meie arvamusele, vähemalt minule jäi selline mulje teie sõnavõttudest, tõesti, tegemist on olnud suure väljakutsega, aga jääme lootma teie toetusele ja me kiitsime heaks selle arvamuse ühehäälselt. muudatusettepanekud, mida tutvustati ei ole muudatusettepanekuid, mille on esitanud kolmas rühm, tegemist on muudatusete, individuaalsete muudatusettepanekutega, mis on esitatud äh, ühe selle rühma liikme poolt. õigusriigi põhimõtte nõrgendamine Euroopas, see ei ole mingisugune äh, silmatorkav äh, samm, see on väga vaikselt läbi viidud samm ja ja ei ole muljet, nagu oleks tegemist mingisuguse rikkumisega, kui me pealiskaudselt vaatame seda olukorda. aga kui me vaatame olukorda pikemas perspektiivis, siis selgub, et mõningad vabadused muudkui vähenevad ja võib tekkida oht, et ühel päeval ärkame üles ja ärkame üles maailmas, kus meie laste õigusi enam ei austata. kui me pöördume koju, oleme pereliikmed, ei ole enam palgatöölised, siis me oleme endiselt ju eurooplased. me oleme eurooplased, kes tahavad ähm, elada nii, et austame õigusi avatud ühiskonnas ja võimaldada kõikide kodanike kaasamist. tegemist on teemaga, mis ei ole mingisuguse konkreetse rühma huvi, era, eri, erahuvi, me peaksime selle teema vastu kõik huvi tundma ning pidama seda teemat äärmiselt oluliseks näiteks võib siin tuua õigusriigi põhimõtte austamisega tegeleva rühma. And... ma tänan, kallid kolleegid, suur tänu teile heade sõnade eest, märkuste eest. jah, mulle jääb meelde sellest arutelust järgmine rõhk meie komitee tulevasele rollile. ja ma usun, et lähitulevikus juba me etendame hoopis tugevamat rolli. ma tulen tagasi selle juurde, mida ma ütlesin koorma jagamise, vastutuse jagamise kohta institutsioonide vahel Euroopa Liidus. ma arvan, et kui te loete Euroopa Komisjoni teatist siis näete, et see on väga hea kokkuvõte kõikidest instrumentidest, mis praegu meie käsutuses on ja neid on palju. ja igalühel on oma eesmärk. ja võiks ju küsida endalt, et mis mõte on lisada veel see uus seireinstrument siia nende paljudele lisaks, mis juba olemas on, mina ütleksin et ei ole mingit imerohtu, mis lahendaks kõik probleemid, mis meil on põhiõiguste ja õigusriigiga Euroopa Liidus, aga koordineeritud öö, öö, teavitada kõiki osalisi, et on olemas instrumendid, mis on kõigi käsutuses mida saavad kõik kasutada nendel eesmärkidel. oleks hea lähenemisviis ja ma tahan tänada sekretäriaati, kogu meeskonda toetuse eest. jah, tõesti nii lühikese aja jooksul kõik toimus, kõigepealt pidime Euroopa Komisjoni veenma selles, et et meilt tõesti peab ka arvamust küsima ja veensime neid, et meie arvamus on neile kasulik ja ma loodan, et tõesti nii ka on, et see arvamus on kasulik nii komisjonile kui kõigile teistele. Merci, Jose Antonio. Jose Antonio eh,. Gracias, senora vicepresidenta. suur tänu, proua asepresident, suur tänu, lugupeetud komitee liikmed. jah, ma usun, et me kõik siin toetame seda arvamust täiskogul. ma tahan tänada ka Claudiat, kes paraku perekondlikel põhjustel ei saanud ise kohale tulla täna. aga ma saadan Claudiale meie soojad soovid edasi ma leian, et meie komitee on tõesti täitnud oma ülesande. aastal kaks tuhat kuusteist me võtsime vastu raporti. see oli meie oma algatuslik raport ja me pakkusime välja inimõiguste ja õigusriigi seiremehhanism luua Euroopa Liidus. ja nüüd Euroopa Komisjon on meie tollase raporti kasutusse võtnud, aasta on kaks tuhat üheksateist ja me tahame ka eh, rääkida oma rollist õigusriigi kaitsmisel. me ju käime missioonidel erinevates riikides, eh, külastame linnu ja need inimesed, kelle põhiõigusi rünnatakse, on ju tegelikult tegevad vabaühendustes kodanikuühiskonna liikmed. Nemad on ennekõike rünnaku all ja siis me tõesti kõvahäälselt teatame, et toetame inimesi koha peal ütleme neile, et meie komitee on alati olemas ja kaitsmas õigusriigi põhimõtteid ja põhiõigusi. Eh, suur tänu, sellega on meie arutelu lõppenud. ja meil on vaja tulla muudatusettepanekute juurde, neid on kokku viis. kolm on vastu võetud, kaks on seni tagasi lükatud, alustame esimesest see on punkt kolm seitse. ja ma annaksin sõna äh, härra Kaminetskile, et ta selgitaks oma muudatusettepanekut. Teil on üks minut selleks. suur tänu. jah, Kristof Kaminetski olen mina ma olen vabaühenduse esindaja. ja ma esitasin äh, kolmanda grupi ja enda nimel muudatusettepaneku, ehkki siin on ainult minu nimi, aga äh, minu äh, grupis on toetajaid, kes ei ole poolakad samuti. jah millega siin tegemist on, see on kõik siin mustvalgel loetav, aga ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et te olete jäänud üht-teist välja oma analüüsist. ja eriti kolm seitsmes siit jäetakse mulje, et õigusriik ja demokraatia on ohtu sattunud. aga peaks ikkagi tähelepanelikumalt vaatama, mis ma siin välja olen pakkunud. ma tahaksin esimese osa äh, kustutada sest vastasel korral ma loen siit välja, et siin räägitakse poliitilistest subjektidest. vabandan, aga tõesti, teil oli üks minut aega ja kui tahate ühe lausega lõpetada, siis palun, teil on selleks võimalus, aga see on ka kõik. jah, ma kordan siis üle. siin öeldakse, et võimsad poliitilised jõud, see tähendab poliitilised subjektid, poliitilised parteid on pöördunud õigusriigi vastu. ma ei arva, et meie komitee peaks. ja nüüd annan ma sõna, nüüd katkestab esimees, ma paluksin, annan sõna edasi. no ütlen ainult ühe lause veel ära. Need meie institutsioon ei ole siin pädev. ja nüüd saab raportöör vastata. jah, ma arvan, et meil on piisavalt aega ja las härra äh, Kaminetski räägib lõpuni, ma arvan, et see on oluline teema. Frau äh, Nous avons le temps, mais nous avons aussi des règles. meil on küll aega, aga meil on ka eeskirjad. meil on aega üks minut, ma võin lasta natukene üle aja minna, aga te rääkisite praktiliselt kaks korda sama palju. ma olin valmis tegema järeleandmisi, aga meil on oma kodukorras oma eeskirjad, mida kõik peavad austama ja kõik peavad oma aega korraldama sellest lähtuvalt, see on minu seisukoht. pärast üht äh, fraasi ma juba palusin äh, teil lõpetada Äh, proua president, ma tahan lihtsalt selgitust, mul jäi mulje, et see on kolmanda grupi muudatusettepanek. ei, me arutasime seda, aga see ei ole kolmanda grupi ettepanek, et see oleks selge. Euh, ma arvan, et keegi ei saanud asjadest valesti aru tegelikult ja sellepärast, et Kristof Kaminevski ise ütles sedasama aga suur tänu selle selgituse eest sellegipoolest. Señor... suur tänu, proua asepresident, suur tänu, härra Kaminetski. me kohtusime härra Kaminetskiga sel teemal, rääkisime üle tunni aja ja üritasime võimalikult äh, palju konsensust saavutada. ja kokku leppida, aga paraku me ei saa taganeda, kui me analüüsime olukorda nagu see praegu on ja punktis kolm seitse on analüüs selle kohta, kuidas me oleme sellisesse olukorda välja jõudnud teatud poliitilised jõud, kes on legitimiseeritud demokraatlike protsesside poolt, nüüd seavad ohtu demokraatlikud väärtused ja Euroopa Komisjon räägib ka sellest oma teatisest ja kolm raportööri, kes siin on, leidsid, et on vaja seda aspekti rõhutada ja selgelt välja öelda. ehkki kui tegemist on enesekriitikaga. Äh, aitäh, Jose Antonio hääletagem siis seda muudatusettepanekut. c'est ce que j'essaie. On ferme le vote. hääletus on lõppenud. nelikümmend seitse poolt, sada nelikümmend üks vastu, üheksateist erapooletut, nii et muudatusettepanek on tagasi lükatud. ja nüüd siis hääletame muudatusettepanekut number kaks mis käsitleb lõiget kolm kaksteist ja mis on vastuvõetav kolmele raportöörile. Dziękuję, tak. E, zgodziliśmy się na to, aby rzeczywiście... Ja, ma tänan. jah, me arvan, et juristiliselt, juriidiliselt see võib-olla ei olegi väga korrektne ja täpne, aga siin on kaalul see, et tuleb äh, ära kuulata need organisatsioonid. aga me aktsepteerisime seda muudatusettepanekut. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. La... aitäh selle selgituse eest, palun. mina olen kompromissi vastu. ma arvan, et selle kompromissiga me jätame need järelevalvet teostavad organisatsioonid välja, watchdog organizations ja Ro-, Rumeenias need organisatsioonid tegelevad ka sellega, et vaatavad, kuidas õigusi austatakse ja sellepärast ma ei ole nõus Mm. härra Kamineskel saate üheks minutiks sõna <clears throat> suur tänu. jah, meil on kompromiss siin. jah, need vabaühendused, kes tegelevad õigusriigi põhimõtete järgimisega, aga tegelikult ju see, mis siin kirjas on, tagavad õiguste järgimise, see on kohtute ülesanne. Euh, väga tore, kõik ütlesid, mis neil öelda oli ja nüüd asume hääletama. muudatusettepanek kaks, punkt kolm kaksteist hääletuse algas me räägime siin kompromissist ja mitte muudatusettepanekust. kompromissi aktsepteeritud, sellepärast meil tuleb mitte algmuudatusettepanekut hääletada, vaid kompromissi üle hääletada. porque no hay, no hay compromiso. No. Uh, Isabel, see on la même chose, hein? see ei ole kompromiss, see on lihtsalt muudatusettepanek. tegemist oli muudatusettepanekuga, mis võeti vastu, mingisugust kompromissi ei olnud, muudatusettepanek võeti siia sisse, nüüd keegi häirab seda asjaolu, et see muudatusettepanek võeti vastu. ja see tuleb nüüd hääletamisele. ja ma arvan, et see, mida me nüüd tegema peame keegi ütles, et ta oli selle muudatusettepaneku vastuvõtmise vastu ja Kristof selgitas oma muudatusettepanekut, nüüd tuleb siis äh, hääletada selle üle. palun, palun, olge lahke. Muito obrigado, presidente. Uh, não creio que tenha razão, senhora presidente. Peço desculpa. Suur tänu. Vabandust aga teil ei ole õigus ju. mina sain aru, et siin on kompromiss, et meil oli kompromiss äh, selles äh, mõttes, et kaks osapoolt äh, lepivad kokku, otsustavad sõna muuta ja et see kompromiss oli vastuvõetav kõigile. ja mm, kui keegi nüüd selle kompromissi küsimärgi alla seab, siis me peame hääletama kõigepealt kompromissi üle, mitte muudatusettepaneku, varasema muudatusettepaneku üle, mulle vähemalt tundub niiviisi, selles osas on meie kodukord selge. Madam President, if I can just. kui tohib. jah, siin on meil nüüd vaidlus tekkinud omavahel see, et keegi kasutas nüüd sõna kompromiss millegi kohta, mis ei ole kompromiss, sellest tuli segadus, aga muudatusettepanekud aktsepteerisid kaks raportööri aga keegi siin saalist ei olnud nõus sellega, et raportöörid muudatusettepanekuga nõustuvad. lihtsalt eksikombel nimetati muudatusettepaneku kompromissiks, aga me hääletame muudatusettepaneku üle. just, just. ei ole mingit kompromissi, on muudatusettepanek, kui nüüd kõik on asjast õigesti aru saanud, ma võin <laughs> veel seletada, äh, ma ei oska teistmoodi seletada, kui te vaatate nüüd seda paberit, siin on kõik väga selgelt kirjas, muudatusettepanek, mis on võetud vastu muudatusettepanekuna, aga hääletame selle veel üle. hääletus algab. Le vote est fermé. hääletus lõppes. sada kakskümmend kaks poolt, seitsekümmend kolm vastu, kakskümmend äh, poolt, vabandust, kakskümmend erapooletut, muudatusettepanek on vastu võetud. On passe maintenant au muudatusettepanek number kolm ja punkt viis kaks meie arvamusest, see on tagasi lükatud raportööride poolt ja annan sõna Kristofile üheks minutiks, palun. Przedtem miałem dwie. Jeśli chodzi o ten punkt. Ma tänan. Nüüd selle punkti kohta jah, eh, uue instrumendi kasutamine, ma tahtsin lihtsalt siia lisada sõnad, eh, mis eh, ütlevad, et igasugused sellised mehhanismid, sellised instrumendid peavad leidma ettevaatlikku kasutamist. Neid ei tohi ära kasutada mingitel oma poliitilistel eesmärkidel ja veelgi hullem, kui tekib äh, kultuurilisi konflikte, meil on jah, kultuuriline mitmekesisus Euroopa Liidus, me oleme selle üle väga uhked. ja mul on ainult üks minut ja sellepärast ma ütlen, et kompromissiks võiks olla, et äh, see lause lõpetada poliitiliste eesmärkide huvides ja punkt ja jätaks siis kultuurilised konfliktid välja siit. see on minupoolne kompromissettepanek. Merci beaucoup, Christophe. Yuka, qui va expliquer le point de vue des rapporteurs. raportöör, palun. Uh, president, uh, yes. Uh, jah, kolm raportööri lükkavad tagasi selle muudatusettepaneku väga pikalt ja avameelselt me rääkisime Kristofiga sel teemal. aga kõik taandus eh, sellele, millele me vastu oleme. kõigepealt, et seda mehhanismi tuleb rakendada ettevaatlikult. ma arvan, et kui instrumenti hakatakse kasutama, siis seda kasutatakse, kui vaja on. ja kõik. ja teine pool jah, poliitiliste kultuuride erinev tõlgendamine ei tohi sattuda vastuollu õigusriigi põhimõtetega ja põhiõigustega, nii näeme meie seda. ja see muudatus, mida siin välja pakutakse, oleks vastuolus meie arvamuse põhisõnumitega. Merci beaucoup suur tänu ja asume siis hääletama muudatusettepanek kolm, mis käsitleb lõiget viis kaks, hääletus algas hääletus lõppes. nelikümmend kaks poolt, sada viiskümmend kolm vastu, kakskümmend kolm erapooletut tagasi lükatud. ja nüüd siis muudatusettepanek neli, mis käsitleb lõiget üks kuus, raportöörid ei toeta seda ning annan sõna Kristoffile, kes saab selgitada seda, mis seal toimus siis Punkt ten eh, to, co jest eh, dodane do eh, orygina- jah, paraku on praegu probleeme, kaks kõnelejat räägivad üheaegselt. Effectivement, si c'est la même, il faut pas euh, refaire le vote. kui tek-, kui tõesti on tegemist äh, täiesti sama muudatusettepanekuga, siis me hääletust kordama küll ei hakka. see muudatusettepanek on juba maha hääletatud, aitäh sulle, George, selle kommentaari eest. muudatusettepanek number viis, äh, punkt üks, üksteist. muudatusettepanek, mida toetavad raportöörid madame la présidente je suis contre cet amendement parce que la démocratie est libérale. Voilà. olen selle muudatusettepaneku vastu, sellepärast et demokraatia on liberaalne, aga paljud äh, paljudes poliitikates me niiviisi oleme toonitanud äh,, me peame väga selged olema selles küsimuses ja väga oluline on see ka õigusriigi seisukohast äh,. ja seetõttu olen selle muudatusettepaneku vastu. Christophe, une minute. Christophe, palun üks minut.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 veelgi keerulisem. jah, siin meil kas on demokraatia ja me võitleme selle demokraatia eest või mingi demokraatia eriliigi eest võitleme, see on midagi muud Merci. Euh, José Antonio a la parole en tant que rapporteur. José Antonio, euh, raportöörina palun üks minut. Eh, ma tänan. proua asepresident, ma pean ütlema, et meie kolm raportööri ei olnud päris kindlad alguses, kas aktsepteerida seda muudatusettepanekut või mitte, aga kuulanud nüüd ära ettepaneku tegija, et võidakse demokraatiat hakata kuidagi kvalifitseerima, see on juba selline lingvistiline lahing ja see on ohtlik. mõned jah, riigid tahavad värvida demokraatiat oma seisukohtade järgi aga demokraatia peaks olema üks ja sama asi ja põhimõtted ja väärtused on ikka ühed ja samad, mis on kirjas ka aluslepingu artiklis kaks, see on demokraatia kontseptsioon, mis peab olema ühtne kõigile eurooplastele ja olema meile südamelähedane. hakkame siis hääletama muudatusettepanek number viis punkt üks üksteist. Se cierra el voto. Eh, a favor 119, en contra 73. nii, sada üheksateist poolt, seitsekümmend kolm vastu, erapooletuid kakskümmend üks, arvamus on vastu võetud. Y pasamos ahora sí a votar. nii, nüüd läheme äh, arvamuse hääletuse juurde tervikuna, hääletus on avatud Cerramos eh, el voto. hääletus on lõppenud. sada üheksakümmend poolt, üksteist vastu, kaksteist erapooletut. Sokk. üks, kaks, seitse on vastu võetud, õnnitlused raportöörile. Vamos a seguir con el último dictamen de la... jätkame tänane viimane arvamus. TEN eh, kuus üheksa kaks. raportööriks on Reimond Henks ja kaasraportöör on Stanislav Balon. palun tulge siia ette Alors, on va commencer la présentation de l'avis par les rapporteurs. Kõigepealt saavad sõna raportööri, mõlemal on kolm minutit, palun. Si, madame la présidente. Alors, euh, notre... Suur tänu. Meie komitee on väga palju toetanud Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja nüüd me siis selle samba puhul me peame edasi töötama, et need kakskümmend põhimõtet, mis äh, selles sambas on, oleksid äh, Euroopa Liidus äh, kõikjal ja neid kantakse üle reaalsusesse. praegu see paraku nii veel ei ole. ja seetõttu ongi meil siis see algatus arvamus ja räägime siin puhul kvaliteetse, juurdepääsust kvaliteetsetele teenustele Äh, seda praegusel hetkel ei ole aluslepingutes kajastatud, aga kui me vaatame nimekirja erinevatest teenustest, mis on kahekümne esimeses äh, sambas, äh, siis näeme, et vesi, transpordid, kommunikatsioonid äh,, Äh, ja nii edasi kuuluvad sinna alla ja see kahekümnes põhimõte tegelikult kinnitab ainult seda, mis juba on olemas. Äh, põhiõiguste harta hõlmab seda äh, põhiõiguste harta ja meie Euroopa Liidu toimimise artikkel neliteist. ja see protokoll, mis käsitleb neid teenuseid läheb veel natukene kaugemale kui kahekümne esimene põhimõte ja äh, me tahame kvaliteeti, varustuskindlust ja ka ja tagada -taga ka kasutajate õigused ja nii edasi, hoolimata sellest, et äh, universaalteenu-, universaalteenuse puhul mõningates liikmesriikides ei ole austatud protokollis käsitletud teenuseid ja standardeid protokoll kinnitab, et olulised teenused peavad olema kõikide, kõikidele kättesaadavad ja ei piisa sellest, kui tehakse ainult ilusaid sõna, sõnu, vaid peab olema ka konkreetne öö, universaalteenuste mõiste, peab olema täpsustatud ja puudujäägid tuleb kõrvaldada, tagada öö, universaalteenuse hea toimimine üks väike näide teile, kus protokoll kakskümmend kuus näeb ette, et äh, meil on kvaliteetsed teenused, kui me võtame siin telekommunikatsiooniteenused, elektroonilised teenused, siis meil on direktiiv, millest lähtuvalt komisjon peaks elektroonilise kommunikatsiooni üle vaatama ja iga kolme aasta järel äh, mobiiltelefonide valdkonnas, aga on meil piirkondi, mis ei ole siiamaani üldse Äh, ühendunud ja need, kes on internetiühendusega, ka nende internetiühenduse kvaliteet on äh, sageli üsna keskpärane. ja sellepärast oleme oma ettepanekus teinud ettepanekuid selle kohta, kuidas neid puudujääke kõrvaldada ning annan nüüd siis sõna oma kaasraportöörile, kes räägib sellest täpsemalt. aitäh, jah, mõned märkused sellepärast, et mu kolleeg tegelikult tõi juba kõik olulise välja. nüüd kahekümnenda põhimõtte kohaselt räägime me teenustest, mis on esmatähtsad, aga seal on ka kirjas, et peaks olema ligipääs täiendavatele teenustele mis on siis üldhuviteenused mis tähendab seda, et liikmesriigid jätkuvalt vastutavad nende teenuste, esmatähtsaste teenuste, üldhuviteenuste eest. aga kuna meil on siin nüüd selline reegel Euroopa sotsiaalõiguste sambas, siis see tähendab ka, et aga Euroopa tasandil on tegemist tähtsa teemaga. ja üks märkus veel. juurdepääs nendele teenustele on oluline osa Euroopa Liidu sotsiaalõigusest vahendid on ka väga tähtsad Euroopa Liidu tulevikku silmas pidades, kuna küsimus on diskrimineerimise keelustamises, me räägime üleüldisest ligipääsust, siis tõepoolest meie arvamuses me seda ka välja tõime ja see on selge sõnum nii teistele institutsioonidele kui ka kõikidele kodanikele. aitäh suurepärase koostöö eest! Nous n'avons pas de demande de parole. sõnasoove ei ole. kõik oli väga selge ja ma arvan, et ähm, seda toetatakse üsna laiaulatuslikult, hääletus algab, TEN kuussada üheksakümmend kaks, hääletus algab Le vote est fermé. hääletus on äh, lõppenud. sada kakskümmend kaheksa poolt, kolm vastu, kuus erapooletut. ja sellega on arvamus vastu võetud, õnnitleme teid. Nous avons fini alors nos travaux euh, aujourd'hui, on reprend demain à 9h. nüüd lõpetasime tänase töö, jätkame homme kell üheksa. ja meil tuleb siis äh, külla Energialiidu eest vastutav komisjoni asepresident, ilusat õhtut teile, kohtume homme kell üheksa kolmkümmend ja suur tänu ka tõlkidele, ütleb esimees.